demokraatia õigusriigi vastased resolutsioonid ja kõigepealt räägime Krimmi tatarlastest ja tahan kolleegidele teatada, et me oleme ajakavast maha jäänud, seetõttu ei ole võimalik esitada sinise kaardi küsimusi ja võib-olla ma pean piirama ka vaba mikrofoni vooru või võib-olla üldse mitte andma kellelegi sõna, me paneme küll praegu ka sõnasoovijad kirja, aga ajasurve tõttu võib-olla ei ole võimalik teile sõna anda. aga alustame nüüd arutelusid Krimmi tatarlaste teemal ja kõigepealt annan sõna härra Ropeele pooleteiseks minutiks. aitäh, lugupeetud äh, president, äh, volinik, kolleegid. täna arutame Euroopa Parlamendi resolutsiooni krimmi-tatarlaste teemal. see on vähim, mida me saame teha selleks, et aidata seda ainulaadne, ainulaadset etnilist rühma. mul ei ole kahtlust, et kõik siin kojas olijad mõistavad hukka Krimmi ebaseadusliku annekteerimise, mis leidis aset kaks aastat tagasi Äh, okupandid ei ole okupeerinud mitte üksnes äh, territooriumit, vaid nad üritavad äh, ka läbi viia midagi, mida võib nimetada etniliseks puhastuseks. krimmitatarlased olid esimesed, keda süüdistati kuritegevuses. tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal Äh, nõukogude võim teatas, et kõik äh, tatarlased olid kurjategijad ja siis nad lihtsalt küüditati massiliselt. ja keegi ei pannud seda kuritegu tollal tähele. näib, et Venemaa täna üritab teha täpselt sama asja üritab ähm, korrata seda kuritegu, mis tollal toime pandi. Krimmi tatarlased on jällegi äh, kuulutatud kurjategijateks nende peamine esindusorgan on ära keelatud. Krimmi tatarlasi kiusatakse taga ning me oleme koostanud suurepärase resolutsiooni, mis mõistab hukka need repressioonid, mida Vene võimud kasutavad ning me räägime siin ka resolutsioonis ka sellest, et tuleb austada põhi- ja inimõigusi, aitäh! aitäh, ma tahaksin aja osas olla paindlikum, aga mul ei ole kahjuks seda võimalust ja seetõttu ma kavatsen äh, väga rangelt käituda ja vabandan ette selle eest ja nüüd saab äh, härra Corrao üheks minutiks sõna. aitäh, president. Krimmi tatarlaste massiline küüditamine tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal oli väga traagiline sündmus. paljud nendest inimestest, kes küüditati, ei saanud kuni tuhande üheksasaja kaheksakümnendate aastateni koju tagasi pöörduda. ja selle vähemuse diskrimineerimine jätkub, neid diskrimineeris Nõukogude valitsus, siis Ukraina valitsus, mis Krimmi üle võttis. meie tänane resolutsioon räägib sellest, kuidas krimmitatarlasi kohutavalt koheldakse. Euroopa Parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid peavad lõpetama selle kohutava vaikimise, mis selle kuriteo ümber valitseb me peame tegema lõpu selle rahvusvähemuse tagakiusamisele. tõsi, Euroopa unustas krimmitatarlased paljudeks aastateks ära. see, mis toimus, tuleb hukka mõista, inimõiguste rikkumine ning Äh, poliitilised ja strateegilised äh, kaalutlused peaksid nende kuritegude hukkamõistmisel olema teisejärgul. Äh, härra Tänak, Krimmi ning olukord okupeeritud Ukrainas ei tohi muutuda külmutatud konfliktiks. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad säilitama surve ja kehtestama sanktsioone Venemaa vastu, mis on kehtestatud seoses Krimmi annekteerimise Äh, aga ärgem unustagem ka neid inimesi, kes elavad Krimmis, äh, vähemusrahvused seisavad silmitsi tagakiusamisega, iseäranis Krimmi tatarlased ja ka etnilised ukrainlased kakskümmend tuhat on juba Ukrainasse põgenenud ning praeguse, praeguste võimude poliitika on sundida ülejäänud tatarlased sedasama tegema. tegemist on kahekümne esimese sajandi versiooniga tuhande üheksasaja neljakümne neljanda aasta Stalini ajal läbi viidud deporteerimisest. Euroopa Liit peab nendes küsimustes olema valvas ja me peame kutsuma Türgit üles kaitsma oma etnilisi sugulasrahvaid Krimmis, täpselt nii, nagu nad kaitsevad türklasi Süürias Äh, territooriumi sunniviisiline annekteerimine on maailma, kaasaegses maailmas täiesti lubamatu, aitäh. ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Panseri. aitäh, äh, president. tegemist on teise korraga paari kuu jooksul, kui me räägime sündmustest, mis puudutavad krimmitatarlasi. see näitab äh, kuivõrd Euroopa Parlament on pühendunud selle rahvusvähemuse toetusele mis Krimmi kriisi algusest alates äh, ei ole leppinud Venemaa annektsiooniga ning on seetõttu sattunud suure surve ja diskrimineerimise alla. Simferopoli äh, kohtuotsus äh, kuulutada ebaseaduslikuks tatarlaste esindusorgan on otsus, mis näitab, mil määral rahvusvaheline kogukond sellele kuriteole kaasa aitab praegu on aeg ähm, rakendada vajalikud meetmed selleks, et mõista hukka äh, see kohtuotsus. tuleb hukka mõista kõik need meetmed, äh, mis äh, on suunatud selle vähemuse tagasikiusamisele. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Mastalka. suur aitäh. mina leian, et meil ei ole vaja hakata selgitama, mis krimmitatarlastega on juhtunud, me kõik teame, et Krimmis toimus referendum, me teame, et nad on sunnitud olnud oma kodumaalt lahkuma, aga äh, nende keel tegelikult kuulutati Krimmis hiljuti siiski ametlikuks, üheks ametlikuks keeleks ja see on positiivne samm aga mitte kõik ei ole sellega rahul. me ei saa leppida sellega, ähm, et selline olukord valitseb. samuti on ähm, äh, infoallikad tihtipeale tõde moonutavad Äh, ärgem unustagem ka seda, mis omal ajal juhtus äh, Iraagi küsimuses, nii et ma arvan, et peaksime sinna minema ise vaatama, kuidas olukord on. aitäh ja härra Plenkovitš järgmisena. suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud enam-vähem üksmeele selle resolutsiooni osas resolutsiooni osas, mis käsitleb krimmi-tatarlaste, tegemist on Ukraina rahvusvähemusega, mis on jäänud lojaalseks Ukraina riigile ning on olnud Venemaa-poolse Ukraina territooriumi okupeerimise vastu me mõistame ühiselt hukka tatarlaste esindusorgani Meilise tegevuse keelustamise ja selle kuulutamise äärmuslikuks organisatsioon, organisatsiooniks. meie arvates on selline käitumine lugu, lugupidamatu ja lubamatu. Ehm, ehm, me ei tohi lubada äh, Krimmi tatarlaste tagakiusamist ja vägivalla kasutamist nende vastu. Äh, me soovime, et, äh, et need sanktsioonid, mis on kehtestatud, jääksid paika, sest et mingeid edusamme pole ju kohapeal saavutatud ja me toetame ka Ukraina territoriaalset terviklikkust. ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Austrevitšus, palun lugupeetud president, volinik, kolleegid, eh, eh, tuhande seitsmesaja kaheksakümne kaheksandal aastal eh, okupeeris Krimmi tsaari Venemaa see oli uus, see oli esimene katse Uus-Venemaa projektist, tegelikult tea, tähendas see piirkonna venestamist, see toimus kiiresti ja halastamatult. tuhande üheksasaja neljakümne neljandal, neljandal aastal Stalini käsul kakssada nelikümmend tuhat krimmitatarlast, sisuliselt kogu rahvas äh, küüditati Kesk-Aasiasse, tuhanded inimesed surid teel või pagul, paguluses. täna oleme me Krimmis ähm, tunnistajaks jälle sellele, kuidas viiakse ellu etnilist äh, puhastust. tatarlaste juhtidel ei lubata Krimmi poolsaarele tulla. Äh, kohalik parlament Meilis on kuulutatud ebaseaduslikuks Äh, aktivistid on võetud vastutusele, usku ja kultuuri äh, on sattunud surve alla, tele- ja meediakanaleid suletakse, äh, võimude käitumine on väga selge. Krimmi tatarlased ei ole osaks tulevasest Putini Krimmist ja see kõik juhtub kahekümne esimese sajandi Euroopas Äh, meil isegi ärakeelamine on paljude rahvusvaheliste äh, seaduste rikkumine, ma olen täiesti äh, kindel, et need, kes selle häbiväärse kohtuotsuse all taga on, neid peab Euroopa Liidu poolt karistama, nõndanimetatud prokuratuure ja teisi. kolleegid, Krimm kuulub Ukrainale, ei ole mitte mingisugust Krimmi ilma Krimmi tatarlasteta, aitäh! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja kõigepealt härra Breda. suur tänu teile, proua president, meie fraktsioon on korduvalt palunud seda küsimust arutada ning mul on hea meel, et juba teist korda kolme kuu jooksul me räägime Krimmi tatarlastest. inimõiguste olukord on halvenenud ja seda veebruarist alates eelmisel arutelu, äh, pärast eelmist arutelu oleme näinud näiteks seda, et Mejlis on ära keeratud, äh, nimetades äärmusorganisatsiooniks. tsensuur äh, ja diskrimineerimine jätkub ning jätkub Krimmis Ukraina territooriumil, mille Venemaa on illegaalselt vallutanud. meie ei tunnista seda agressiooni, arvan, et on oluline et läbirääkimised ehm, esimesed sammud tuleks astuda Venemaa poolt Krimmist lahkumiseks, rahvusvahelised organisatsioonid peaks samuti ligi pääsema Krimmi territooriumile, et kontrollida inimõiguste olukorda seal. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Haavuit pooleteiseks minutiks suur tänu teile, president, otsus Menšlise tegevus keelata Krimmis on äh, äh, kogunemisvabaduse rikkumine ning see järgneb vähemalt kuue Krimmi tatarlase kadumajäämisele ning äh, samuti ka katarlaste kinnipidamisega ning nende sõrmejälgede võtmisega. see jätkub tatarlaste tagakiusamiseni pärast arreteerimist ning see Ehm, eh, toimub kõigest mõned eh, aastakümned pärast seda, kui kogu eh, elanikkond küüditati Krimmist minema. tegemist on pikaajalise diskrimineerimisega tatarlaste vastu, mida on dokumenteerinud ka ÜRO. me peame oma, seda ütlema Venemaale, et tatarlasi tuleb kaitsta põlist rahvaste emanatsioonile vastavalt. ma mhm. Ehm, ütlesime tatarlastega kohtudes, et me ei unusta neid ning täna meenutame kogu Euroopale eh, nende rasket olukorda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Temesmaaker. kallid kolleegid nagu ütles üks ameeriklane, kodu on turvaline koht, kus ei pea kanda, võetma rünnakuid ja õnnetuseks Krimmi tatarlaste jaoks nende kodumaa ei ole enam turvali-, turvaline genotsiid, eksiil, seadusetus. Nad võitlevad ühe maailma brutaalsema diktatuuriga kahekümne esimesel sajandil Ehm, ja keegi ei uskunud, et kahekümne esimesel sajandil ÜRO ehm, Julgeolekunõukogu liikmesriik rikub jõhkralt igasuguseid rahvusvahelisi seadusi, tegemist on ehm, seaduse rikkumise, röövimise, samuti kinnipidamisega, inimesed on sunnitud jälle oma kodumaalt lahkuma kakskümmend tuhat Krimmist, viis tuhat Sevastoopolist on olnud sunnitud lahkuma ning ähm, Kreml kiusab neid jõhkralt taga. kutsume üles ka liikmesriike, et äh, see sanktsioonid säiliksid, sest Krimmi tatarlased loodavad meie peale järgmisena härra Šaake, proua Šaake üheks minutiks. president äh, volinik Krimmi illegaalne annekteerimine on kaasa toonud ka äh, vähemuste õiguste rikkumine, nagu näiteks Krimmi tatarlaste õiguste rikkumine Neid nimetatakse nüüd terroristideks eh, ning eh, neid eh, on röövitud, illegaalselt kinni peetud, isegi mõrvatud ning seda ei uuri mitte keegi. ja mis veel hullem, Metslis on nüüd ära keelatud ning kutsume üles Euroopa Liitu, et neid aidataks, et nad saaks eksiilis kohtuda OECD, ÜRO, Euroopa Nõukogu tegevuse keelamine, samuti ka vabaühenduste tegevuse keelamine on halvad märgid, samuti pressivabaduse, sõnavabaduse keelustamine. kõigi nende õiguste keerutamine, vähemuste tagakiusamine, krimmitataraste tagakiusamine on väga murettekitav, need on poliitiliselt mõjutatud kius, tagakiusamised ja me peame selle vastu võitlema. suur tänu, üks minut, härra Schaffhauser. kallid kolleegid, jällegi kord Äh, me oleme viga, äh, me oleme vigaselt aru saanud, äh, tatarlased on üks osa Krimmi ähm, põlisrahvastest, jah, neid tõepoolest Stalin kiusas taga, kui kogu Ukraina rahvast kiusati taga ning Ehm, ehm, Mešlise meelest on tatarlistel rohkem õigusi kui teistel, tegemist on islami kogukonnaga, kui nad leiavad, et, et Krimmil ähm, on, äh, Krimmil on rohkem õigu tatarlastel kui venelastel, kreeklastel, ukrainlastel ja kõigil teisel, see on hüsteeriline suhtumine, selle ta ei saa kahjustada, erinevalt sellest, mida resolutsiooni tekst ütleb, Mešlist ei ole kunagi keegi tunnustanud ükski Ukraina ähm, võimuorgan enne seda, kui see äh, Krimm ühendati Venemaaga, Euroopa ning vastuses äh, parlamendi küsimusele äh, üheksakümne seitsmendal aastal ütles Ukraina parlament, et Medželis on illegaalne Ukrainas, tegemist on terroriorganisatsiooniga ning äh, nad toetavad Del Ugri, Del Ugri terroriorganisatsiooni liikmeid vastu. järgmine kõneleja, järgmisena saab sõna härra Korvin Mikke kallid kolleegid, erinevad kolleegidest, mina olen Krimmis käinud, ma rääkisin mõningate tatarlastega tänaval. tatarlased suhtusid väga hästi venelastest ja see oli väga tore ning äh, nad olid väga pettunud, kui äh, nad arvasid, et nende olukord paraneb, aga see halvenes äh, Ukrainas on võimul samad inimesed, kes ennegi, kes äh, kes tahavad teha seda, mida nad ikka oma äh, tegevuses teinud on ja et Medžlise, äh, Medžlist peetakse äh, kuritegelikuks organisatsiooniks tatarlaste seas ja nagu te teate, sel talvel ei olnud Krimmis elektrit ja Medžlis leidis, et see on väga hea. ta toetas seda äh, keerulist, sellise keerulise olukorra tegemist ja arvan, et Euroopa Liit tuleb hävitada. härra Stettina lugupeetud äh, proua president, daamid ja härrad, äh, mais tuhat üheksasada nelikümmend neli deporteeris äh, Stalin sadu tuhandeid tatarlasi Usbekistani ja tuhanded nende seast, kümned tuhanded hukkusid selle küüditamise tagajärjel. venelaste annekteerimine muutis Krimmi tatarlased teise järgu inimesteks ning äh, Menšlis muutus, äh, nimetati terroriorganisatsiooniks, ka tatarlaste äh, inimõigusi rikutakse pidevalt ja nüüd üritatakse taas kord tatarlasi minema kihutada Krimmist, me ei taha, tohi lubada, et kahekümnenda sajandi tragöödiad toim-, korduks ja järgmisel nädalal osalen ma mälestustseremoonial Kiievis Eh, see tähe, kus tähistatakse tatari genotsiidi seitsmekümneteist aastapäeva, ma suure, mul on suur au äh, esitada Menšlise, Menšlise esindajale Euroopa Parlamendi resolutsioon, mida me täna hääletame, järgmisena saab sõna proua Fodiga. suur tänu. Krimm on äh, Krimmi tatarlaste häll Nad eh, on võidelnud Vene barbaarse poliitika vastu ja etnilise puhastuse vastu, mis, eh, mida kasutas Stalin ja mida kasutatakse ka nüüd pärast Krimmi annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt. veel toimub etniline puhastus, inimesed kaovad teadmata, ja selle barbaarsuse ulatus on uskumatu. see on täiesti pretsedenditu. Mustafa Džimilev, nende juht, on öelnud, et tuleb pikendada äh, sanktsioone Venemaa vastu seoses äh, nende tegevusega äh, Krimmis, härra Paet. Vene Ähm, maa anneksioon Krimmis äh, on illegaalne, see peab lõppema, äh, Krimm peab tagasi minema Ukrainasse, Ukrainale, kuid seni, äh, kuni see ei ole toimunud, peavad venelased kaitsma kõiki Krimmi elanike ähm, diskrimineerimise vastu, kaitsma nende inimõigusi, kahjuks näeme aga ähm, vastupidist, Medžlise keelustamine, selle liikmete takkakiusamine on häbiväärne, seda peab lõppema. varsti äh, me hakkame taas rääkima Sahharovi auhinna e, nominentidest ning vaadates Krimmi tatarlaste olukorda, tahaksin neid välja pakkuda e, kandidaadiks e, Mustafa Džimilevit, kes on Krimmi tatarlaste juht, kes ei tohi Krimmi külastada, tema sellepärast, et ta kaitseb Krimmi tatarlaste inimõigusi. Euroopa Liit peab saatma selge sõnumi, Eh, selle kohta, et me ei eh, talu Krimmi eh, okupeerimist ega krimmitatarlaste tagakiusamist, aitäh. järgmisena saab sõna härra Šogor üheks minutiks. aitäh, ma räägin ungari keelt. krimmitatarok képviseleti testületének menšlise keelustamine näitab paremini kui miski muu, kuidas Vene reaalpoliitika toimib Ehm, ekstremistidega võitlemise tähe all äh, otsustati Medžlis äh, tegevus lõpetada ning äh, see tähendab seda, et kõik Krimmi tatarlased nimetati ekstremistideks ja ohtlikeks Venemaale ning see ja samas nõutakse autonoomiat venelastele, kes elavad Ida-Ukrainas Eh, see, ehm, nende tegevus Krimmis diskrediteerib nende õiguste nõudmist eh, iga Ukraina venelastele. meie Euroopa Liidus ei tohi eh, lubada, et terve kogukonda nimetatakse ehm, ohtlikuks, kuid samme selles suunas ikkagi tundutakse, tundub astutakse. ning meie, aitäh proua Makovei, suur tänu, proua juhataja. Krimmi tatarlased on kaotanud oma esinduskogu nimelt on siis Vene, on keelustatud Medžlis ja kuulutatud äh, see krimi-, kuritegelikuks organisatsiooniks. tatarlased on ainus vähemus äh, Krimmi poolsaarel, kes on organiseeritult olnud vastu Vene Föderatsiooni poolsaare, Krimmi poolsaare annekteerimisele ja okupatsioonile ja sellepärast on nad sattunud rünnaku alla. ma kutsun üles Euroopa Liidu ja liikmesriike, et külmutataks nende inimeste vahendid, kes on olnud Krimmi annekteerimise taga on väga olulised aspektid siin, kõigepealt äh, on tegemist äh, krimmitatarlaste puhul rahvusvähemusega, kes on väljasuremise osas, lisaks finantskahjud Euroopa jaoks ja Euroopa ohutus on ja julgeolek on sattunud ohtu. Äh, Krimmi poolsaare on Venemaa militari, militariseerinud kõige kaasaegsemate kaitsevahenditega ja see on ohuks NATO-le ma tõesti vabandan, ütleb proua juhataja, ma enne juba hoiatasin, et ma ei saa lubada lisakõneaega. kaks äh, soo-, sõnasoovijat saavad sõna ainult vaba mikrofoni all. Äh, ma vabandan ka selle pärast, proua Šoidrova kõigepealt suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid, mina toetan seda resolutsiooni, siin selgitatakse väga selgelt Krimmi tänast olukorda, tegemist on annekteerimisega Venemaa Föderatsiooni poolt ja rahvusvahelise õiguse rikkumisega. siin resolutsioonis on välja toodud konkreetsed inimõiguse rikkumise nähud, samuti näiteks nagu Krimmi tatarlaste esinduskogu Medžilise keelustamine, see on üheksakümne kaheksandast aastast eksisteeriv organisatsioon, see keelustati terrorismi ja saboteerimise eel äh, väidete pärast parlament on Medžilis toetanud, äh, näeb sellesse sõnavabaduse kogu ja väga oluline, et äh, pilgu heidaksime ka vabakogudust, vabakondade esindajatele ja nende olukorrale. olen kohtunud nendega, olen kohtunud ajakirjanikega, kes on sunnitud Krimmist lahkunu, lahkuma ja nende tunnistused on peamiselt põhjuseks, miks ma tänast resolutsiooni parlamendis toetan. on täiesti õige, et Euroopa Parlament sõna võtab selles küsimuses. järgmine kõneleja, palun suur tänu, proua juhataja arutelu Krimmi tatarlaste äh, osas on äh, tulnud täiesti õigel ajal. me näeme seda, et Krimmi tatarlased kannatavad väga suure diskrimineerimise all. ametijõud on kasutanud repressiivmeetmeid, inimesed ei saa näiteks piirkonnast välja reisida ning õigusminister on keelustanud Medžlise äh, tatarlaste esinduskogu ja nende liidrid, rahvad Tšubarov ja Mustafa Džemilev on sunnitud äh, eksiili, nad ei saa pöörduda tagasi koju. see on tekitanud muidugi ametivõimude seas väga suuri äh, probleeme, me peame rahvusvaheliste organisatsioonidena reageerima, sellepärast et muidu me lihtsalt oleme pealtvaatajaks inimõiguste rikkumisel selles piirkonnas ja sellepärast äh, peaksid kõik võitlema selle eest, et Krimmi poolsaare repressioonid lõpeksid. Äh, võetakse ära kõnejalt mikrofon, nüüd annaksin sõna volinik Jourovale. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, kaks aastat tagasi märtsis pärast Krimmi poolsaare ebaseaduslikku annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt Euroopa Liit ja liikmesriigid kinnitasid oma tõsist muret äh, halveneva olukorra suhtes inimõiguste puhul Krimmi poolsaarel. see puudutab ka väljendusvabaduse piiramist, äh, rahumeelse kogunemise keelamist, äh, usu ja väljendusvabaduse piiramist ning vähemuste äh, õiguste piiramist, eriti krimmi-tatarlaste puhul. kõrge esindaja asepresident äh, Mogherini arutas seda teemat ka oma viimasel külaskäigul äh, kaks tuhat viisteist aasta novembris äh, Kiievis. kahekümne kuuenda aprilli otsus niinimetatud ülemkohtu poolt Krimmis keelata tegevus Krimmi tatarlaste enesemääramise üksuse osas ning selle nimetamisega äärmusorganisatsiooniks on tõsine rünnak Krimmi tatarlaste suhtes tervikuna. veelgi enam, see on täiendav negatiivne olukorra arve, äh, inimõiguste äh, olukorra halvenemine Krimmi poolsaarel pärast selle ebaseaduslikku annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt kaks tuhat neliteist aastal. lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, tahaksin veel kord rõhutada, Euroopa Liidu pikaajaline nõudmine puudutab vaba juurdepääsu rahvusvahelistele inimõigustele kogu Ukraina territooriumil, sealhulgas ka Krimmis ja Sevastoopolis arvestades hiljutisi arenguid, on see ülioluline. vähem kui ühe nädalaga, kaheksateistkümnendal mail äh, tähistame me krimmitatarlaste deporteerimise aastapäeva tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal. eelmisel aastal krimmitatarlaste kogukonnal ei olnud võimalik rahumeelseid avalikke üritusi poolsaarel korraldada selleks, et mälestada seda ajaloolist äh, tragöödiat see on tõsine märk ja meeldetuletus meile kõigile, et Krimmi tatarlased on kannatanud liiga palju oma ajaloo jooksul ning nende tagakiusamine peab viivitamatult lõppema, aitäh! suur tänu, volinik, suur tänu, kolleegid, mul on seitse resolutsiooni